Äh, tegevust, äh, kui tegemist on parema vastastikuse mõistmise ja äh, piiriülese koostööga, tegemist on sellega, et äh, tõstetakse esile tegusid, mis äh, on kooskõlas äh, Euroopa põhiõiguste hartaga. laureaadid tegelevad väga erinevate valdkondadega, kultuuriga, integratsiooniga, ajaloolise mälu hoidmisega. täna kell viis Euroopa Parlament pidulikul ähm, koosolekul au-, austab äh, laureaate, äh, täna on meie hulgas terve rida laureaate ning äh, ma tahan külastajate tribüünil ter-, viibivaid Euroopa kodanikuauhinna laureaate tervitada.